Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee ning samuti Euroopa Liit peab olema kodanike Euroopa, regioonide Euroopa. ja meil on väga hea meel, et me oleme juhtimist suutnud parandada. ja ära hoida huvide konfliktid, seitsekümmend viis protsenti Euroopa Investeerimispangast, äh, riiklikud arengupangad ja me soovime, et garantii oleks tagatud saja protsendi. Äh, suur tänu. ma ei näe siin teist raportööri täiskogu seas, kas ka härra Gualterit ei ole? siis proua Vinkovska Euroopa Komisjoni nimel suur tänu, lugupeetud parlamendiliikmed, tänaõhtune arutelu InvestEU programmi üle viimasel täiskogul on sümboolne, näitab pidevat toetust parlamendi poolt kolm-, komisjoni algatustele, toetamaks investeeringuid läbi kogu ametiaja. komisjoni nimel tahaksin teid tänada selle toetuse eest. osaline kokkulepe, mis on sõlmitud nõukoguga rekordilise aja jooksul, võimaldab meil kiiresti edasi liikuda see tagab äh, õigeaegse ja sujuva rakendamise esimesest päevast järgmise MFF-i ajal ja investeeringutoetus saab sellega jätkuda. InvestEU lihtsustab meie olemasolevaid finantsinstrumente ning on ühtne garantii, ühtsed reeglid, hoolitseb ka nende sektorite eest, kus on investeeringuid puudu, digiteerimine sotsiaalelamispinna, teadusuuringud, energiatõhusus, linnatransport on ainult mõned otsustavad valdkonnad, kus äh, piisavat rahastamist turgudelt ei leita. InvestEU garantii vabastab sellise finantseerimise ning toob ise ka, toob sisse ka erafinantsid avalike huvide täitmiseks on nõusta-, investeerimisnõustamise keskus, mida parlament on soovinud, komisjon tea-, toetab väga seda rõhuasetust, komisjon peab ka väga oluliseks, et kaasseadusandjad on toetanud tema ettepanekut selleks ligipääs avatakse eelarve, Euroopa Liidu eelarve garantiile. Euroopa Investeerimispanga strateegiline roll on nüüd kindel ja kuivõrd tema ekspertteadmisi tuntakse, on teisi osalisi nagu rahvusvahelised finantsinstitutsioonid, EBRD näiteks, Euroopa Nõukogu Pank või ka siseriiklikud arengupangad ja institutsioonid äh, saavad nüüd võimaluse saada samuti rakenduspartneriteks, see tähendab, et me kasutame ära kõik olemasolevad äh, ekspertteadmised täiendaval moel, kasutame ära geograafilist ulatust ja võtame arvesse kohalikke vajadusi InvestEU programmi ettevalmistamine ja rakendamine toob need osapooled kokku, äh, nõuab neilt, et nad looksid süsteemi, kuid annab neile ka võimaluse äh, omaks võtta ja toetada Euroopa Liidu investeerimisprogramme. selle tulemusena tekib äh, pikaajaliste investorite kogukond, kes toetavad Euroopa Liidu poliitilisi eesmärke läbirääkimistel on parlament etendanud otsustavat rolli selle instrumendi foot-, fookuse hoidmisel, vastutuskohustuse tugevdamisel, läbipaistvuse tugevdamisel ning on ka tõstnud ambitsioone kliimaeesmärkide osas. komisjon leiab, et kõik see muudab investiivid paremaks ja lõpetuseks tahaksin väljendada tänu tohutute jõupingutuste, mida on teinud raportöörid, variraportöörid ja kõik kaasatud komisjonid seda sei-, saavutatud seisukohta lühikese aja jooksul, selleks, et saavutataks kokkulepe veel enne Euroopa Parlamendi valimisi. kasutatakse ühtlasi võimalust ja väljendada tänu Rumeeniale eesistujana nende panuse eest, suur tänu! suur tänu! regionaalarengu komisjonile Progentil aga ma näen ka, aga siiski proua Gentile. Grazie presidente, e, consegniamo dunque agli euro-. suur tänu, härra president. E, see oli muutuva Euroopa paradigma, me ehitame uut Euroopat. Euroopal on oma eesmärk ja kõik see praegu siin on aastatepikkuse töö tulemus. Invest EU toetab innovatiivseid ettevõtteid, on toetuseks VKE-dele. Invest EU toetab, kes keskkonnainvesteeringuid, ülikooli uusi pädevusi. InvestEU toetab haiglaid, tervishoidu investijõude, see tähendab innovatsiooni, toetust majandusele, toetust kõige haavatavamatele ühiskonnakihtidele. tegelikult investijõu, see tähendab uusi avalikke hooneid, võitlust vaesuse vastu. suur tänu ja nüüd on sõna härra Koltseeril, kes on äh, kaasraportöör neljaks minutiks è davvero un piacere presentare in quest'aula il risultato di un lavoro. suur tänu, härra president, mul on suur rõõm äh, tutvustada siin täiskogu saalis väga pikaajalise töö lõpptulemust ja see töö on olnud tulemuslik. ma tahaksin Jose Manuel Fernandes tähenda kõiki kaasraportööre, kõiki variraportööre, kes aitasid kaasa selle teksti koostamisele ja selle tööga me alustasime viis aastat tagasi, finantskriis, kasinuspoliitika, see kõik vähendas suuresti avalikke investeeringuid ja meie üheks prioriteediks oli anda uus hoog investeeringutele. rohkem investeeringuid, see on tööhõive ja majanduskasvu eeltingimuseks. Äh, stabiilsuspakt, uued algatused, äh, Junckeri plaan. ka me, kõige sellega seoses muutsime me ka meie natukene suunda, aga innovatsiooni infrastruktuuride jaoks oli suuresti puudu investeeringutest, investeeringutest oli puudu sotsiaalvaldkonnas, eh, kliimavaldkonnas, nii et oli vaja vastu võtta tõesti tõsiseid eh, otsuseid ja kõige selle kajastuseks saiski InvestEU, mis toetab teadusuuringuid, innovatsiooni, eh, jätkusuutlikke infrastruktuure ja lisaks sellele me läbi InvestEU aitame kaasa ka sotsiaalsete inf-, infrastruktuuride edasiarendamisele. ja äh, kokkuleppe nõukogu võimaldab meil äh, sellesse teksti viia sisse selliseid muudatusi, mis parandavad komisjoni teksti äh,. kõigepealt, mis puudutab tagatisi seoses investeerijatega et kõik peab olema otseselt seotud ka äh, vastavate äh, tegevuste äh, riskitasemega ja väga tähtis on luua investeerimise platvormid selleks, et soodustada investeeringuid just sellistes piirkondades, kus kõige rohkem on investeeringutest puudu. ja mis võimaldab meil edendada investeeringuid selles sektorites, kus äh, vajadus investeeringute järgi on kõige täpärem. Euroopa Investeerimispangaga koos oleme me edendanud seda süsteemi, kuidas projekte investeerida, kuidas on võimalik äh, otsene juurdepääs Euroopa Liidu tagatisele, kõik see võimaldab suure, suuremat paindlikkust ja paremaid võimalusi projektide finantseerimiseks. ja see kindlasti aitab kaasa ka uute töökohtade loomisele. ja lõpuks me otsustasime, et liikmesriikidel saab olema võimalus suunata võtta osa oma ressursse ka läbi investiiu ühtekuuluvuspoliitikasse. aga see toob ka täiendavaid vahendeid ja neid, see tekst, mida me homme hääletame, on tasakaalustatud tekst ja ta sisaldab väga tähtsat osa, mis räägib viiekümne viiest protsendist investeeringutest infrastruktuuridesse ja see võimaldab meil paremini ellu viia ka Pariisi kliimakonverentsi eesmärke. ja muidugi esmatähtis on, et, et oleks tagatud ka finantsilised tagatised ja garantiid ja sellepärast on väga tähtsad läbirääkimised järgmise MFF-i raames. aga kõige selle taga on vajadus, et meil oleks tõesti tugev äh, Euroopa eelarveraamistik. InvestEU on väga tähtis samm edasi, aga see ei ole veel kõik, nii et me peame järgmise mandaadi ajal, järgmise parlamendi koosseisu ajal jätkama seda tööd. toot-, töö, mis toetaks sotsiaalset jätkusuutlikkust, innovatsiooni, teadusuuringuid ja tööhõivet. E, suur tänu ja nüüd on Rahvapartei sõma äh,, nimel sõna härra Karassel. juhataja, volinik, e, kolleegid, lugupeetud raportöörid, härra Fernandes ja härra Koltieri ma soovin äh, tänada teid kõiki tehtud äh, töö eest. investeeringute mobiliseerimine pole sprint, vaid mitte kunagi lõppev maraton. me alustasime Junckeri plaaniga, EFSI kahega me pikendasime seda kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, siis äh, kaasasime naabruspiirkonnad Aafrika ja nüüd Invest EU. sellega me paneme paika selle arengu järgmise peatüki aastani kaks tuhat kakskümmend seitse. me oleme saanud toetada üheksasada nelikümmend viit miljonit VKE-d. meil on mobiliseeritud üheksasada äh, miljardeid eurosid on loodud üks koma neli miljonit uut töökohta. InvestEU tõstab tõhusust, vähendab äh, bürokraatiat, kuna neliteist äh, finantsvahendit äh, tuuakse kokku ühe katuse alla. me edendame ka kliima ja keskkonnaeesmärkide rakendamist ja viiskümmend viis protsenti taristu investeeringutest peab olema nende eesmärkide saavutamisele suunatud. me parandame väikeste projektide toetamist ja samuti Euroopa Liidu garantii kohalikul tasandil muudetakse paremini toimivaks. investeerimisotsustelt nõutakse sõltumatust ja läbipaistvust. InvestEU ei ole mitte lõpp, aga see on neljas avaliku ja erasektori partnerluse arenguetapp ja me loodame, et uuel mandaadi ajal jätkatakse samal kursil, aitäh. suur tänu. järgmisena. austatud härra president, proua volinik, kallid kolleegid, ka mina muidugi tänan raportööre. see osaline ajutine kokkulepe InvestEU programmi osas mitmeaastase finantsraamistiku äh, raames kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend seitse kujutab endast jõulist sõnumit, mille parlament saadab nõukogule arvestades Junckeri plaani edu, et on vaja suurendada investeeringuid tööhõivesse ja jätkusuutlikusse majanduskasvu Euroopas ja seda juba alates jaanuarist kakskümmend üks, muidugi see võimaldab finantseerida kohalikke projekte, nagu juba on öeldud, äh, teadusuuringuid ja digiteerimist, äh, toetus VKI-del on väga tähtis, aga see toob kaasa ka tagatiste sisseviimise, mis võimaldavad anda eetilise iseloomu ja jätkusuutlikkusele nendele investeeringutele ja see kujutab endast võtmetähtsusega partnerlust Euroopa Komisjoni investeerimispanga ja kohalike pankade vahel selleks, et edendada sotsiaalseid ja keskkonnaprojekte, mille me oleme valinud kõik koos ja mis on vastavuses Pariisi kokkulepetega ja ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkidega, aga mul oleks üks märkus ja see see puudutab neljandat osa sellest tegevusest, millest raportöör Fernandes just rääkis ja milles öeldakse, et me võime praegu investeerida sotsiaalvaldkonda ja pädevustesse, et see on praegu võimalik kultuuri- ja loomesektoris. ma arvan, et tiheda sideme loomine avalike investeeringute ja Euroopa kultuuriagenda vahel on väga tähtis. ja te teate, et kultuur ei saa jääda väljaspoole tähtsaid arutelusid. ja Euroopa, Euroopal on oma ajalugu, Euroopal on oma kultuur, nii et siin InvestEU ei ole lihtsalt investeerimis- või finantsinstrument, vaid ta peab kaasa käima muutustega, paradigma muutustega, mida praegusel hetkel meie ühiskonnad läbi elavad. tänapäeva Euroopa peab saama üles ehitatud progressiivsetel alustel, see on selline Euroopa, kes on näoga meie kaaskodanike poole ja kes võtab kuulda nende äh, lootusi ja ootusi suur tänu, härra Paket, ECR-i nimel. suur tänu, juhataja, austatud kolleegid. InvestEU-ga saab investeerida jätkusuutlikesse projektidesse. ette on nähtud nelikümmend miljonit garantiisid, üle kuuesaja miljoni investeeringuid niimoodi me toetame oma ettevõtteid, nad saavad äh, sõltumatult arendada välja innovatiivsed äh, tooted, ilma et nad äh, oleksid sõltuvad Euroopa välistest finantseerijatest. nüüd neliteist vahendid pannakse kokku ühte programmi, juhtimist sujundatakse aidatakse riiklike pankade kaasatusele kaasa ja nüüd äh, ka meil Flandrias on võimalik see, et regionaalsed pangad saavad ise neid investeeringuid äh, teostada. InvestEU äh, nüüd võetakse vastu, minu jaoks on tegemist viimase esinemisega siin mandaadi ajal, ma olen väga rahul ja väga põnevil ja nüüd äh, proua Vernik äh, Alde nimel, palun. tänan, juhataja, volinik, austatud äh, kolleegid. EFSi järglasena nüüd InvestEU mängib olulist rolli järgmisel mandaadi ajal. me saime kahe tuhande kaheksanda aasta kriisist õppetunni, nimelt et äh, stabiilne majandus on investeerimismajandus kuussada viiskümmend miljardit äh, eurot äh, see on lubadus tuleviku jaoks eriti kui me räägime digitaliseerimisest innovatsioonist teadus ja arendustegevusest selliste investeeringute abil me tagame et liit on atraktiivne globaalsel tasandil investeerijatele ja samuti äh, nutikatele töötajatele. oluline on üle saada investeerimislõhest. tänan. järgmisena härra Papadimulis, palun. tänan, äh, juhataja. see raport, äh, mille esitasid kaks raportööri, on parem kui komisjoni algne ettepanek. aga see ei ole ikkagi päris see, mida meil on vaja. meil on vaja rohkem investeeringuid ja on vaja terviklikku investeerimisprogrammi Euroopa Liidu poolt. see kõik on veel alles ka õhus, sellepärast et uut mitmeaastast finantsraamistikku meil ju ei ole nõukogu avaldab äh, survet, et komisjoni poolt ette nähtud vahendeid kärbitaks, mitte ei suurendataks, nagu Euroopa Parlament nõuab. kuue fraktsiooni variraportöörina ma esitasin muudatusettepanekud selleks, et äh, parandada komisjoni ettepanekut, et meil oleks vähem bürokraatiat, parem geograafiline kaetus, parem äh, VKE-de osalus ja samuti suurem investeerimispankade roll kindlasti tuleb investeeringute abil äh, toetada kliimamuutuse vastast võitlust. meil tuleb paika panna veelgi ambitsioonikamad eesmärgid ja seetõttu esitame ka vastavad muudatusettepanekud, aitäh! Äh, suur tänu ja nüüd roheliste nimel härra Solee, poolteist minutit, palun. tänan, juhataja, volinik, kolleegid InvestEU peaks meie arvates olema vahend, millega liikuda jätkusuutliku majanduse suunas. me tervitame jätkusuutliku infrastruktuuri ja kliimaeesmärke. me peame olema pühendunud sellele, et äh, täita Pariisi lepingu ja samuti äh, aastatuhande arengu eesmärkide osas kirja pandud. ja kindlasti investeeringud gaasi ja tuumaenergia infrastruktuuri ei ole jätkusuutlikud investeeringud. me peame leidma poliitilise tahte, julgustamaks äh, finantssektorit investeerima sellistesse projektidesse, mis aitavad kaasa majanduse üleminekule me oleme ka selle vastu, et äh, kaitsepoliitika alaseid projekte rahastatakse InvestEU-st, meil on äh, palju muid muresid, majanduslikke ja sotsiaalseid, mis vajavad äh, rahastamisalast tähelepanu. ma tervitan äh, seda, et riiklikud, kohalikud, regionaalsed investeerimispangad on nüüd rohkem kaasatud. see on väga positiivne, kuna nad tunnevad oma kohalikku turgu kõige paremini. ja lõpetuseks ma tänan raportööre tehtud hea töö eest suur tänu ja nüüd EFTD nimel härra Arnold, kaks minutit, palun. tänan, juhataja see on viimane kord, kui ma nüüd räägin Euroopa Parlamendis, sellepärast et ma ei soovi saada tagasi valitud, mind valiti siia kaks tuhat neliteist Brexiti mandaadiga, me võitsime äh, siis valimised ja ma üritasin teha parima, et sellele mandaadile truuks jääda äh, kaks tuhat viisteist otsustatagi äh, Brexit läbi viia, kaks tuhat kuusteist kiideti äh, Brexit heaks, kaks tuhat seitseteist üldvalimised kinnitasid selle üle, neli korda on äh, Ühendkuningriigi valijad oma seisukohad väga selgelt välja toonud ja nüüd kolm aastat hiljem me siin räägime InvestEU projektist neli miljardit äh, nüüd äh, maksumaksjad tema raha üle viiesaja miljardit tehniliselt poolelt juurde ja me endiselt ei tea, kus siis Ühendkuningriik äh, omadega lõpetab, kus, kus me oleme järgmises MFF-is, seda ei ole võimalik äh, garanteerida. kahekümne üheksas märts, kaheteistkümnes aprill, kolmekümnes juuni, kolmekümne esimene oktoober ja ma tõesti äh, süüdistan selles Ühendkuningriigi äh, valitsust ja nüüd tulevad Euroopa Parlamendi valimised, kodanikud on öelnud neli korda, et tuleb äh, liidust lahkuda ja maikuuses ütlevad nad seda nüüd viiendat korda ja sellepärast me lähemegi vastava selle sõnumiga ka valimistele ja nagu Frank Sinatra ütles, lõpp on lähedal, kardin tuleb ette aga me ei teinud seda omamoodi, me ei teinud seda nii, nagu, nagu mina või keegi teine tahtis, vaid me tegime seda kõike nii, nagu valijad meilt nõudsid ja nii peavad ka poliitikud tulevikus tegutsema alati. Äh, suur tänu ja nüüd äh, proua Maletitš, palun. tänan väga. tahan avaldada tunnustust härra Fernandesele, härra Kolterile kokkulepe on väga hea. kõik see, mis puudutab uut Investiu programmi. nagu volinik ütles, see on väga hea stiimul tulevikuks, tulevasteks läbirääkimisteks, mis saavad olema väga tähtsad järgmise Euroopa Parlamendi ametiaja jaoks. kolmandat korda juba räägime siin Investiu programmist, sest see on väga tähtis, väga tähtis mitte ainult selleks, et seda programmi kujundada, vaid ka selleks, et seda hiljem rakendada liikmesriikides ja eriti suurendada tema nähtavust. on väga tähtis, et me rahastaksime projekte, mis äh, muidu ei leia rahastamisallikaid äh, ei laenudest või ühtekuuluvuspoliitikast, vaid et me investeerime innova-, innovatsiooni, äh, idufirmadesse nii et nad kasvaksid äh, suuremateks. kõik toetame ettevõtjaid, kes on raskustes ja kes vajavad uut võimalust. peame investeerima projektidesse, millel on potentsiaal, aga mis ei saa pangalaenusid. samuti tahan öelda, et peame tähelepanu pöörama geograafilisele mõõtmele. EFSI oli suunatud arenenumatele liikmesriikidele, nüüd peame aga abistama vähem arenenud riikidel seda kasutada. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Peres. härra president, proua volinik. selle õigusakti vastuvõtmine, millega juuakse InvestEU programm, see on jätkuks sellele, mida Euroopa Komisjon oli juba alustanud sotsiaaldemokraatide algatusel. Junckeri kava oli see Euroopa strateegiliste investeeringute fond aastal kaks tuhat viisteist, mida pikendati aastal kaks tuhat seitseteist. kuid me ootame siiski mm, rahastamist külge ja mitmeaastast finantsraamistikku sellega seoses aastateks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse, nii et seda kokkulepet me tervitame. juhtimise poolest rääkides, nüüd on meil parem tasakaal, sest meil on nüüd tegevust äh, investe-, on meil äh, investeerimisnõustamise keskus, Euroopa Investeerimispank, äh, siseriiklikud arengupangad, sõltumatud eks-, sõltumatu ekspert, kelle nimetab Euroopa Parlament. ning investeerimisvaldkonnad, väga, mis on väga olulised, keskkonnavaldkond, sotsiaalvaldkond, sellest kõigest rääkis raportöör. Euroopa Liit Äh, peab keskenduma jätkusuutlikele investeeri-, infrastruktuuridele, sotsiaalsetele investeeringutele, kultuuri- ja loovtegevustele. ja kuid siiski ettevaatust, kalibreerimise küsimus keskkonna vallas. siin me peame olema oma lubaduste kõrgusel, ehk siis äh, neljakümne protsendi raames MFF-is, mis on suunatud Euroopa majanduse rohestamisele ja Euroopa Investeerimispanga statuut, komisjon jällegi on temast teinud oma priviligeeritud partneri, kuid järgmine parlament peab selle Euroopa Investeerimispanga juhtimise küsimusega tegelema, sest see ei ole optimaalne, arvestades ka Euroopa Parlamendi pädevust ja volitusi, aitäh. E, suur tänu, proua Mets üheks minutiks. aitäh, president InvestEU mis on eriti suunatud väikestele keskmistele ettevõtetele, vaatamata mõnedele agadele, millest ma pärast poole ka räägin, siiski läheb õiges suunas. tagada selged eesmärgid võidelda kliimamuutustega, suurendada kulutusi nõuandekeskustele, mis võimaldab paremini teavitada, paremat geograafilist jaotust kliima aspekt kõikide projektide puhul ning projektide hindamine läbi indikaatorite, mis on seotud kliimaeesmärkidega. kui nüüd, nüüd negatiivsemad aspektid, paraku InvestEU kaudu on võimalik ka kaitseprojekte rahastada ning selliseid projekte, mis ei ole selgelt seotud kliimaeesmärkidega, nagu lennujaamad või fossiilkütuste võrgustikud, nii et pöördun siin valijate poole kui te ei taha enam, et Euroopa Liit toetaks äh, projekte, mis on vastuolus meie planeedi heaolu ja tulevikuga, siis hääletage roheliste poolt maikuus. Um, suur tänu, üks minutiks härra, pooleteist minutiks härra Pospišil. tänan väga. kolleegid on juba palju ära öelnud saan täielikult toetada InvestEU programmi, minu jaoks on see väga oluline projekt. EFSI kogemus näitas, et selliseid stiimuleid on vaja ja et tähtis on keskenduda sellistele valdkondadele, kus laenude saamine on keeruline kommertspankadest nii et ma tervitan seda, et, et projekt keskendub keskmistele ja väikese suurusega ettevõtetele, kliimamuutustele, keskkonnale, teadusuuringutele, arendustegevusele. ma arvan, et tulevikus sellised projektid võiksid kaasa aidata Euroopa majandusele ka tänu võimendusefektile, kuna seda saab kasutada karantiin aga eralaenude jaoks, nii et mul on väga hea meel, et EFSil on jätk. mul on hea meel, et me oleme õppinud EFSist ja et meil on nüüd uus plaan järgmiseks äh, perioodiks kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend seitse ja et me oleme õppinud varasemast, parandame uut projekti vastavalt ning ma loodan, et tulevane parlament äh, suudab selle töö lõpule viia, nii et see kõik saaks alguse esimesest päevast. suur tänu, härra Fernandes. suur tänu, härra president, proua volinik. viis aastat tagasi meie, sotsiaaldemokraadid, me nõudsime äh, Euroopa Liidult, et lõpetataks äh, kärped ja kasinuspoliitika, et tuleb investeeringutele uus hoog anda ja nüüd tänu Junckeri kavale komisjonile, et me oleme praeguseks hetkeks aru saanud, et väga tähtis võidelda kriisi järelmitega ja praegusel hetkel oleme me selles suhtes tegemas väga tähtsat sammu ja ellu kutsumas ühte väga jätkusuutlikku instrumenti väga tähtis on, et Euroopa Liidus tõesti tagataks investeeringutele jätkusuutlikkus ja lõpeks see stagnatsioon. me peame tead-, endale aru andma, et Junckeri kava kutsuti elles, ellu selleks, et lõpetada majanduslangus suur tänu, härra Puuda, poolteist minutit. dori și eu să felicit pe cei doi raportori pentru munca depusă. InvestEU reprezintă una dintre politicile. suur tänu, InvestEU on üks peamisi Euroopa Liidu poliitikaid. see kaasab ka erainvesteeringud ja on garantii, mis on äh, tagatud kõikidele investorile ja tulemusena saame me tagada parema elu kõikidele eurooplastele. majanduslik sotsiaalne lähenemine, kasvanud konkurentsivõime, innovatsioon, digiteerimine, vastutustundeline ressursside kasutus. investeeringud hetkel keskenduvad ainult teatud liikmesriikidele, nüüd tulevaste projektide puhul, mida rahastama hakkab InvestEU, peaksime mõtlema geograafilisele tasakaalule kõikidele liikmesriikidele, selleks et ei kasvaks äh, lõhed piirkondade vahel. PKE-d etendavad olulist rolli ma-, Euroopa Liidu majanduses, kuid nend-, neil on raskusi keerukate menetlustega, kui nad tahavad äh, investeeringutele ligi pääseda, seega InvestEU peab neid aitama, lihtsustama rahastamismenetlusi vähendama bürokraatiat nii Euroopa kui siseriiklikul tasandil. samal väikesed kohalikud projektid peavad muutuma atraktiivsemaks, kui nad on ära, ära kasutanud kohalikud ressursid, peab toetama innovatsiooniklastreid, toetama innovaatilisi tooteid, avalikud asutused peaksid toetama loovtöötus, tööstust laiendama igati investeeringuid. härra Rüübik, äh, poolteist minutit. suur tänu, juhataja. ma sooviksin äh, tänada kolleeg Karast selle eest, kuidas ta aastaid on äh, kõnelenud VKE-de nimel. VKE-d on väga olulised meie majanduskasvu loomisel ja töökohtade tagamisel. ma olen kakskümmend viis aastat selle valdkonnaga tegelenud, mäletan, kuidas kaks tuhat üks kuni äh, kaks tuhat viis äh, oli meil äh, vastav toetusprogramm nelisada viiskümmend miljonit eurot edasi tuli meil ettevõtlusprogramm kahe miljardi euroga, edasi äh, VKE-de toetuseks kolm miljardit ja nüüd äh, EFSI umbes viiesaja miljardiga, nüüd me räägime juba enamast kui äh, tuhandest miljardist. ja nüüd suur osa on ette nähtud ka kliimainvesteeringutest. Horisont Europe näeb ette kakskümmend viis protsenti kliimainvesteeringuteks. meil on väga edumeelne poliitika Euroopa Liidus ja me oleme maailmas selles osas äh, esirinnas. ma tänan ka volinik äh, Pienkovskat, ei ole lihtne astuda välja VKE-de eest, aga meie oleme tõe-, tõestanud, et see on võimalik, suur tänu ja kõike head! suur tänu! ja härra Marias on ainukene, kes soovib äh, sõna saada vaba mikrofoni raames, palun. tänan, juhataja. InvestEU programm võiks äh, tõesti midagi endaga kaasa tuua, see võiks anda panuse majanduskasvu, töökohtade loomisesse, sellega oleks võimalik äh, toetada haridust. aga tuleb vältida neid probleeme, mis äh, tekkisid Junckeri programmiga seoses. just Kreekas tuli välja see, et raha suunati suuremalt jaolt äh, hargmaistele ettevõtetele, kes äh, ostsid kokku regionaalsed lennujaamad, näiteks raport Frankfurdi lennujaam on üks näide selle kohta, samuti Troika tegevuse äh, tulemus Kreekas oli sarnane. ühesõnaga kahmati äh, kokku piirkondlikud äh, lennujaamad ja see oligi siis nii-öelda regionaalpoliitika toetamine programm peab liikuma teises suunas, tuleb toetada VKE-sid ja tagada kasu kohalikule kogukonnale. tänan ja nüüd saab sõna proua Mienkovska komisjoni nimel. tänan parlamendisaadikud selle arutelu eest, ma tänan positiivsete kommentaaride eest selle programmi aadressil. ma võtan sellest arutelust kaasa selle, et tugevalt toetatakse InvestEU äh, programmi, aga ma panin äh, ka kirja need äh, kõrged lootused, mis teil on ja soovitused. ma kindlasti tagan, et neid võetakse arvesse, kui komisjonis hakatakse seda programmi ette valmistama. suur tänu raportööridele ja variraportööridele. Äh, suur tänu. ja lõpetuseks äh, härra Fernandes, palun. tänan nii avalik kui erainvesteering on oluline, meil tuleb edendada ettevõtlust, toetada idufirmasid, tugevdada Euroopa Liidu konkurentsivõimet ja tootlikkust samal ajal. selle abil me saame paremad palgad kõigile nii avalikus sektoris kui ka erasektoris. kui me räägime avaliku sektori investeeringutest, siis oluline on see, et valitsused äh, mängiksid siin oma rolli. minu koduriigis Portugalis kahjuks praeguse investeerimiskava raames peaminister Pedro Marques ei kasutanud äh, sentigi raha, mis oli saadaval ja Junckeri plaan InvestEU, seda oleks võimalik kasutada nii era- kui avalikul sektoril ja kõik peavad mängima oma rolli. siin Euroopa Parlamendis äh, me nüüd äh, toetame seda programmi, et mobiliseerida seitsesada miljardit eurot, me soovime head geograafilist äh, jaotust ja me soovime, et investoritel oleks investeerimisnõustamiskeskus aga lisaks sellele peaksid olema riiklikud nõustamiskeskused, kus toetatakse investeeringuid ähm, ja investoreid ja samuti oleks vaja piirkondlikke nõustamiskeskusi selleks, äh, kui inimesed tulevad välja oma ähm, kandidatuuridega. meil on vaja InvestEU täielikult ära kasutada, et saavutada selle eesmärke kõrge majanduskasv, rohkem äh, töökohti, keskkonnasõbralikum äh, Euroopa ja samas ka kaasavam Euroopa. suur tänu. arutelu on käesolevaga lõppenud ja see oli viimane täiskogu juhatamine, mida mina käesoleval mandaadi ajal äh, läbi viisin. suur tänu kõigile koostöö eest. hääletamine toimub homme ja homne istung äh, algab kaheksa kolmkümmend, lõpeb seitse, neliteist kolmkümmend. päevakord on äh, avaldatud parlamendi veebilehel ja härra Rüübik soovib veel sõna. mina sooviksin äh, tänada kolleegide nimel ka teid, teiepoolne nagu istungite juhatamine olnud eeskujulik. suur tänu teile selle eest. suur tänu ja loodetavasti kohtume edaspidi ka mujal või eraviisiliselt. suur tänu teile igal juhul!